meie eesmärgiks on jõuda ju sellise liiduni, mis ei ole mitte ainult mingisugune majanduslik ühendus, vaid siiski poliitiline ühendus. suur tänu, proua Koomi. sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame homme keskpäeval. ja nüüd edasi päevakorraga ja järgmisena on kavas proua Sofii Okoni raport veiste elektroonilise identifitseerimise osas ja annaksingi kohe neljaks minutiks sõna meie raportöörile, palun. suur tänu, proua juhataja. kallid kolleegid. see raport on oluline sellepärast, et siin on kaks eesmärki. kõigepealt eh, jõuda eh, samm-sammult teiste eh, elektroonilise identifitseerimiseni kus oleks viie aasta pärast ette nähtud ülevaate klausel, mille eesmärgiks oleks siis tuua see süsteem sisse kohustuslikus korras. ja selle mm, ähm, äh, määruse teine oluline osa on äh, haldussüsteemi lihtsustamine, kui me räägime äh, märgistustest, nimelt siis vabatahtlikud lisandused lihapakenditele miks me räägime sellest täna täiskogus, sellepärast et me tahaksime äh, parandada need erisused, mis keskkonnakomisjoni hääletusel äh, esile kerkisid. pärast äh, arutelusid mitmete ekspertidega teeksin ma ettepaneku täna võtta vastu kolm muudatusettepanekut, mille peamiseks ja ainsaks eesmärgiks on need ebatasasused, mis ENMi komisjoni hääletuse sisse jäid, eh, tasandada. Eh, nelikümmend viis ja nelikümmend seitse muudatusettepanekut seega on eh, tehnilised. nelikümmend kuus muudatusettepanek omalt poolt näeb ette, et see vabatahtlik märgistuse süsteem äh, ja elektrooniline identifitseerimine tuleb sisse jaanuaris kaks tuhat neliteist. ma rõhutaksin, et tegemist on vabatahtliku süsteemiga, eesmärgiks on objektiivsus, seda märgitust peavad suutma jälgida pädevad asutused ja asjast peavad aru saama ka tarbijad. selleks, et eemaldada igasugused kartused, tahaksin ma veel kord rõhutada seda, et pädevad asutused peavad äh, need nõuded üle vaatama, kuivõrd tegemist on vabatahtliku korraga ja neljakümne teise lõike äh, sätted seega siis kehtivad. tegemist on vabatahtliku süsteemiga, mitte kohustusliku süsteemiga, me räägime siin liha päritolust, me räägime informatsioonist, mida kasutavad kaubandusturgudel, turgudel opereerijad, eesmärgiks on reeglite lihtsustamine mis nüüd puudutab äh, elektroonilist identifitseerimist äh, veiste ja loomaliha puhul, siis on täiesti selge, et me liigume praegu veiste äh, elektroonilise identifitseerimise suunas. me ei ole valmis aga selle mõttega, et suruda peale põllumajandussektorile kohe see süsteem kohustuslikus korras. mina kui seadusandja leian, et meie vastutame täna nende seaduste eest, mida me siin vastu võtame, millel on äh, selge majanduslik äh, mõõde. loomalihasektor Euroopas ja eriti veiselihasektor äh, on täna tõsistes raskustes ja meie seadusandjana ei saa neile veel peale suruda lisakulusid. tegelikult ei ole probleemi siin rahva tervisega me tahame elektroonilise identifitseerimist sisse tuua lihtsalt jälgitavuse parandamiseks. viie aasta pärast vaatame asja üle, et kas see tehnoloogia toimib ja et kas veiste ja loomalihasektor on siis valmis minema kohustuslikus korras üle selle identifitseerimisele. mis nüüd puudutab eh, veiste märgistust, millest me siin räägime? me ei räägi siin äh, sellest, et tuuakse sisse kohustuslik märgistus. me ei äh, jaoks ütleme selgelt välja, on oluline süsteemi lihtsustamine, kogu menetluse lihtsustamine, ma räägin väga lihtsate sõnadega. märgistus on ühtne kõikides äh, lihasektorites ja tegelikult äh, pärast hullulehmatõve äh, seda süsteemi lihtsalt üle öö, täpsustati, see läks keeruliseks ja nüüd on meie öö, Äh, roll, äh, see erand, mis on peal pärast hullulehma tõbeveiste ja loomalihasektorile eemaldada ja lihtsustada see samasuguseks, nii nagu see on kõigi muu lihatoodete puhul. suur tänu, kallid kolleegid. suur tänu ja järgmisena saab sõna volinik Reedi. suur tänu äh, proua juhataja, volinik on, äh, komisjon on tänulik parlamendile antud abi eest äh, veiste äh, elektroonilise identifitseerimise osas ja lihtsustavate menetluste osas, märgistuse osas, ma tahaksin suur tänu öelda proua Okonile, kes on tõesti pühendunud asjale ja loodetavasti see pühendumus viib kokkuleppele esimese lugemise jooksul see on eriti teretulnud, äh, sellepärast et välja pakutud uued äh, reeglid kujutavad endast võimalust äh, konkurentsivõimet ja majanduskasvu toestada väga paljude turu osapoolte jaoks. me kõik oleme nõus sellega, et praegune jälgitavuse süsteem toimib, kui me räägime tarbijakaitsest, elektrooniline identifitseerimine aga Äh, teeb sellest süsteemist täpsema ja kiiremagi ja see parandab kindlasti äh, loomade ja loomsete toodete mm, äh, jälgitavust ja aitab ilmselt ka terviseriske vältida. see vähendab ka halduskoormat, kuivõrd praegune süsteem lihtsustub kaasaegne tehnoloogia sõna otseses mõttes on ühe klõpsu kaugusel Euroopa talunike jaoks ja meie eesmärgiks on ju see, et äh, seadusandluse läbi saavad ka talunikud sellest tohutust progressist kasu. mis puudutab nüüd vabatahtlikult veiste märgistamist, siis see horisontaalne Euroopa seadusandlus on juba välja kujundatud, see hõlmab endas äh, ka loomaliha, nii nagu kõiki teisi äh, lihaliike ja seega mitte mingisugust ähm, erisüsteemi pole mõtet alal hoida ja loomulikult kõikidel on võimalik, kui nad seda soovivad, oma siltidele lisainfot kanda, aga kõik, mis sildil on kirjas, peab olema arusaadav tarbijale ja pädevad asutused peavad suutma kogu seda informatsiooni kontrollida. väga oluline on see, et Äh, veiste ja loomaliha elektrooniline identifitseerimine ja selle märgistuse lihtsustamine ei kujuneks koormaks, nii nagu paljud on viidanud. eesmärgiks on hoopis administratiivse koorma vähendamine ju. väga palju on räägitud halduskoorma vähendamisest ja nüüd me astumegi konkreetse sammu selles suunas ja suur tänu parlamendile, et äh, meiega ühte sammu käite ja liigute õiges suunas, aitäh! Grazie, komissario. Äh, suur tänu, äh, proua volinik ja nüüd annaksin sõna kolleeg Görlingile, teil on üks minut äh, põllumajanduskomisjoni nimel. suur tänu, proua president, lihtsalt selgitamiseks härra Nikolson, kes oli arvamuse raportööriks põllumajanduskomisjonis, on ka liiklusummikust kinni, aga jõuab peatselt kohale tahaksin tänada mulle antud kõneaja eest, aga tegelikult äh, pean oma kõne, mida plaanisin hiljem pidada. Äh, mul on olnud hiljuti lammaste elektroonilise identifitseerimise kohta äh, kogemusi ja see süsteem on talupidajatele minu valimisringkonnas peale surutud ja pikka aega on see juba kestnud ning põllumehed teavad, et see tõhusalt ei tööta. talupidajad peavad küll seda oluliseks oma karja juhtimise jaoks, ent see ei ole sellegipoolest äh, lii-, väga hea süsteem äh, karja liikumise jälgimiseks. Äh, samuti on oluline anda süsteemi sisseseadmiseks rohkem aega mil-, miks me tahame veise elektroonilise identifitseerimissüsteemi sisse viia ja laiendada seda teiste loomade peale, kui see ei ole kindel, et sellest süsteemist tulevad äh, mingisugused äh, hüved, eriti kui me teeme selle kohustuslikuks? ma arvan, et äh, põllumehed kardavad selle süsteemiga liitumise puhul seda, et keeldutakse põllumajandustoetustest ning äh, nii tõl-, põllumehed kui vastavad ametivõimud peavad äh, töötama koos äh, ja seda selle raporti käigus. suur tänu ja järgnevalt fraktsioonide nimel Rahvapartei kõigepealt. härra Liisa. ei ole kohal, näib nii señora presidenta señor comisario en primer lugar. suur tänu president härra volinik kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle suurepärase töö puhul et jõuda konsensusele ma olen nõus selle ettepanekuga mis mis on tulnud komisjoni poolt mis puudutab äh, veiste elektroonilist identifitseerimissüsteemi aga kindlasti ei saa öelda sama ka vabatahtliku märgistamissüsteemi kohta. siin komisjon paneb ette äh, see välja jätta minu arust ei ole see õige, sellepärast et see on kindlasti tarbijate teadlikkust tõstnud, äh, mis puudutab veiselihatootteid rääkides halduskoormusest, mida proua volinik mainis, siis kõik ilmselt teavad, kui palju seda koormust on, kuidas see töötab. minu koduriigis veiseliha saja, sada kaheksakümmend erinevat märgistust, suurem hulk veel teiste lihatoodete puhul vabatahtlik märgistus on väga oluline selleks, et erinevate toodete vahel vahet teha ning tarbijad äh, tahavad olla teadlikud sellest, mida nad ostavad, mida nad tarbivad. aga nad ei saa aru äh, kohustusliku ja vabatahtliku märgistuse vahest. olulisem on tarbijate jaoks äh, isegi võib-olla vabatahtlik märgistamine ja mitte niivõrd kohustuslik nii et äh, oluline on see, et inimestel oleks teave ja et nad saaksid teha informeeritud valikuid. Äh, äh, määrus tuhat seitsesada kuuskümmend kaks tuhat ei ole mitte ideaalne, aga see kindlasti aitab, sellepärast et meil ei ole eelteavitamis head süsteemi, meil ei ole ka välist kontrollsüsteemi nii et äh, kindlasti oleks meil loomaliha tarvis nüüd olemas äh, õiged standardid, nii nagu teiste toodete puhul see on, mis puudutab äh, linnuliha näiteks. ja sinna suunas me liigume. nii et märgistamine on väga oluline tarbijate jaoks ja mina ei saa aru, mikspärast märgistussüsteemi vaja muuta on? Grazie. Per il gruppo ESD l'on... Suur tänu. ja Ruth Berend, palun. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. suur tänu, proua president. kallid kolleegid. umbes viisteist aastat tagasi hullulehmatõve kriisi ajal olin mina ühe komisjoni juht ja kui me oleksime olnud toona nii kartlikud, siis meil veiseliha puhul ei oleks sellist toiduohutust, nagu on see praegu. viisteist aastat tagasi oli täiesti iseenesestmõistetav, et loomade passid sisse viidi ja et kaks kõrvamärki olid kohustuslikud täna oleme me kõhklevad jällegi, kas meil on alati vaja kriise selleks, et vastu võtta õigeid otsuseid. raportöör ütles, et siin ei räägi me rahvatervisest, otse vastupidi, me räägime just rahvatervisest ja tervisepoliitikast ja olen nõus sellega, et tõesti, kohustusliku elektroonilise identifitseerimissüsteemi sisseviimine toob endaga kaasa jõupingutusi ja sellepärast ma tegin komisjonis ettepaneku, et me võiksime sisse viia üleminekuaasta, mis, üleminekuaja, mis oleks kümme aastat, kümme aastat, kallid kolleegid. aga enamusele meie komisjonist oli ka kümme aastat liiga palju nõutud. Nad tahavad tõesti minna oma valijate ette ja öelda, et jah, rahva tervis on nende jaoks tähtis mitte ükski talunik ei ütleks teile, et kümne aasta jooksul ei ole võimalik seda süsteemi sisse viia. ja nüüd me räägime vabatahtlikust märgistamisest. me oleme ju alati öelnud, et me soovime alati talunike tarbijatele lähemale viia, et nad annaksid rohkem informatsiooni tarbijatele sellest, äh, mis neid huvitab, et kui vanad olid loomad, kuidas nad üles kasvasid, kuidas neid peeti vabatahtliku süsteemiga on see informatsioon antud ja kõikides liikmesriikides kaotat-, kasutatakse juba seda süsteemi. ning nüüd raportöör on teinud ettepaneku, et suurem osa nendest äh, andmetest tuleks kustutada, et Äh, ja et on ka teatud tingimused, mis võetakse maha, kas see tähendab seda, et meil on siis süsteem, millel pole mitte mingeid tingimusi, kuidas see toimida saaks? mitte ükski ametivõim ei oleks võimeline seda süsteemi siis kontrollima. nii et praegusel hetkel soovitakse hästi toimivat süsteemi ära kaotada. Õnneks äh, keskkonna komisjon ja raportöör esindab ju siin keskkonnakomisjoni, õnneks keskkonnakomisjon otsustas äh, et see vabatahtlik süsteem peab jääma alles ja ma palun tõesti kõiki kolleege, et te need keskkonnakomisjoni muudatusettepanekutele oma jah-hääle annaksite, kui me homme hääletame kallid kolleegid, ma olen ka veendunud, et me võiksime mõelda ka selle peale, kas meil oleks võimalik selle süsteemi administratiivset poolt lihtsustada. aga see tähendab seda, et süsteemi tuleb lihtsustada ja administratiivseid tõkkeid tuleb kõrvaldada praegune ettepanek ei ole aga õige ja sellepärast ma palun, et te talunike ja tarbijate huvides Euroopa Liidus toetaksite seda vabatahtlikku süsteemi, nii nagu Keskkonnakomisjon on selle ette pannud. Eh. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel annaksin sõna proua Mannerile austatud äh, proua juhataja, austatud proua volinik, ma tahaksin kõigepealt äh, kolleeg Okonid tänada suurepäraselt tehtud töö eest, tegemist on küll tehnilise teemaga, kuid siiski huvipakkuvaga. toiduainete turvalisus on meie kõigi jaoks väga oluline küsimus, me ei taha uuesti läbi elada seda, mida elasime läbi üheksakümnendatel aastatel hullu lehmatõvega seoses. väga oluline aspekt toiduainete jälgitavuses on loomade märgistamises, kõik loomad tuleb kanda registrisse Äh, märgistus ja äh, järelevalvesüsteeme tuleb pidevalt kaasajastada. praegu ei ole Euroopa seadusandluses võetud arvesse elektrooniliste seadmete võimalikkust ja räägitakse ainult kahest kõrvamärgistusest. mina ise olen kuulnud väga palju tootjatelt praeguse kõrvamärgistussüsteemi kohta ja seega arenguruumi siin on palju. tehnoloogia on edasi liikunud ja äh, tuleb elektroonilised süsteemid ametliku lõpulikuks äh, kuulutada. komisjon on astunud aga suure sammu edasi ja ma olen nõus komisjoni ja keskkonnakomisjoniga, et asjaga tuleb edasi liikuda ettevaatlikult elektrooniline märgistussüsteem on küll seadusandluses tunnustatud, kuid see ei ole nüüd kohustuslikuks muudetud, vaid antakse tootjale õi-, aega asjaga Äh, harjuda. Äh, väga oluline on see, et vabatahtlik loomalihamiärgistuse süsteem edasi liiguks, seni on olnud siin väga palju puudujääke ja liikmesriigiti on olnud süsteem erinev. on neid liikmesriike, kes ei ole süsteemi üldse kasutusele võtnud ja öö, äh, sellepärast juba tuleb selgitada see süsteemi selleks, et kõik tarbijad saaksid kätte õige ja kohase informatsiooni suur tänu ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel annaksin sõna kolleeg Wojciechowskile, kellel on üks minut. Äh, suur tänu. ECR fraktsioon äh, toetab seda raportit ja me tahame tunnustust avaldada proua raportöörile me oleme nõus sellega, et see identifitseerimissüsteem jääb vabatahtlikuks, sellepärast et ärge unustage, selle süsteemi sissetoomine on keeruline, aga ennekõike kallis. kallis väiksemate tootjate jaoks ja seega on ülioluline, et asi jääks vabatahtlikuks. mis nüüd puudutab veiseliha märgistamist, siis viitaksin teie tähelepanu olulisele muudatusettepanekule, kus on välja toodud see, kui oluline on kloonitud äh, loomaliha eraldi ära märkida see on võib-olla praegu küll marginaalse tähtsusega veel turul, aga kui kloonitud liha tuleb turule rohkem, siis äh, muutub see juba probleemiks. nüüd annaksin sõna EFT fraktsioonile, nimel sõna härra Rossile, teil on samuti üks minut. suur tänu, äh, proua juhataja, väga paljud teised kolleegid ütlesid, et äh, süsteem on vabatahtlik see, et äh, tootjatel on õigus äh, elektroonilisi andmeid ja märgistust kasutada, äh, on teretulnud. aga mulle tundub küll kummaline, et üldse siin räägitakse süsteemi kohustuslikuks muutmiseks, me räägime ju siis justkui sellest, et et kohustuslikuks muudetakse asjad, mis äh, vabandust, et vabatahtlikuks muudetakse asjad, mis seni on olnud öö, ka ju vabatahtlikud, näiteks nagu veiselija märgistamine, te räägite mingisugusest siin bürokraatlikust koormast, aga ega iga tootja saab ju otsustada ise, kas ta tahab vabatahtliku süsteemiga liituda või ei, ma ei saa aru, mida te räägite ja mulle tundub, et jällegi asi läheb selles suunas, et tarbija maksab kinni lisakoorma, mis pannakse talunikule. nüüd saab sõna härra Griffin. suur tänu vabatahtlik süsteem, mis on välja pakutud, omaks väga väikest mõju Suurbritannia süsteemile, sest meie süsteem on juba praegu väga tõhus. aga ma olen üsna mitmelt valijalt kuulnud seda, et nad on mures igasuguste asjade pärast, mis puudutavad elavkarja transportimist. nimelt seda võidakse ära kasutada selleks, et lihtsustada tapamajja viidavate loomade transporti üle pika tra maa ja seda tegelikult on moodsa külmutussüsteemide kontekstis täiesti mõttetu teha. kõikide suur mure looma tervise puhul on see, et kõik liha, mis tuleb loomadest, kes kannatavad äh, näiteks tapamajades tingimuste tõttu tuleb eraldi ära märgistada ja tarbijal peab jääma valik. suur tänu! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna ja ülejäänud kõnelejatele, alustageme härra Schnellhartist, kellel on poolteist minutit. proua president, daamid ja härrad, siin öeldi juba, et äh, aastakümneid tagasi hullulehma tõve ajal me viisime sisse kriteeriumid, äh, nii vabatahtlikud kui kohustuslikud äh, informatsiooni andmise kohta, seda selleks, et liha muutuks tarbijateks ohutuks selline süsteem tõi endaga kaasa ka konkurentsi lihaturul ja seetõttu mina ei taha nendest nõudmistest loobuda ja sellepärast ma ei ole selle poolt, et komisjon sellest vabatahtlikust informatsiooni andmisest loobub. jah, me peame rääkima siin bürokraatia vähendamisest ning raportöör on ju tõesti teinud ka ettepaneku, kuidas meil oleks võimalik bürokraatiat vähendada. artikkel seitse näiteks keelab äh, seal päris mitmed asjad ära nüüd ma küsingi komisjonilt, et kas see toidu informatsioonisüsteem on selline, mida on ka võimalik kontrollida, et me teaksime täpselt, kus midagi on toimunud ja millal sellepärast et tegemist on väga tähtsa äh, süsteemiga tarbijate kaitsmisel. loomade märgistamise puhul, daamid ja härrad, oleksin ma tõesti soovinud, et me oleksime julgemad. kui öeldakse, et elektrooniline identifitsi-, identifitseerimissüsteem ei toimi, siis ei ole mõtet seda ka sisse viia, siis tuleb lihtsalt tehnikutele anda ülesanne midagi paremat välja mõelda aga ärge unustage, ärgem unustagem, et meil on ka ühisturg, asjad ei saa toimida nii, nagu nad on praegu, meil on vaja ühte süsteemi, mis kehtiks igal pool ja minu arvates saab see olla ainult elektrooniline kui talunikud ütlevad, et jah, et kõrvamärkidest üks on ära kadunud ja sellepärast vastav äh, ristvastavustoetust ei maksta, siis see on tõesti täiesti uskumatu ja peale selle, kui on elektrooniliselt identifitseeritavad loomad, siis pole vahet, mitu kõrvamärki alles on. E suur tänu, poolteist minutit, härra Arsenis, palun. Äh, suur tänu äh, teile, proua juhataja, kallid kolleegid mul on väga kahju, aga jälle üks kord äh, Euroopa Parlament äh, ja Keskkonnakomisjon hääletavad muudatusettepanekute osas, mis puudutavad äh, veiseliha elektroonilist identifitseerimist ja tegelikult tarbija ei saa nagu päris hästi aru, kas praegu tarbija näeb, et me kaitseme VKE-de huvisid ja kas see tagatud vist küll ei ole ja nüüd see jälgitavus. kui kasutatakse seda süsteemi korralikult, kui kasutatakse korralikke märgistussüsteeme, siis on võimalik tõesti öö, äh, teenida kodanikku. ja ma tahaksin äh, proua Root Peerendit siin tänada, tema on ära teinud selles osas väga suure ja olulise töö ja ma tahaksin, et me tuleksime tagasi Keskkonnakomisjonis esialgu võetud otsuse juurde, et arvestataks äh, Euroopa kodaniku seisukohaga ja et äh, rahva tervis ei oleks ohus Euroopa Liidus. suur tänu ja nüüd äh, annaksin sõna kolleeg Raimersile, teil on poolteist minutit. lugupeetud proua president, kallid kolleegid, lugupeetud proua volinik ma arvan, et me peaksime tähelepanu pöörama ka sellele, et me räägime siin kahest erinevast asjast. ma ei hakka siin rääkima vabatahtlikust liha märgistamisest, vaid ma räägin elektroonilisest identifitseerimisest. härra Schnellhardt, ma pean ütlema, et ei ole, ma ei ole teiega nõus. lambakasvatajad ütlevad meile, et neil on väga palju probleeme elektroonilise identifitseerimissüsteemiga, sellepärast et see ei toimi tehniliselt ei ole niimoodi, et märgid kukuksid loomade kõrvadest ära, aga tehnika ei toimi. ja kui mingid vead siis süsteemi lipsavad, siis süüdistatakse talunikke. selle, selliseid probleeme peame me vältima, seepärast on ka väga tähtis, et äh, meiste puhul jääks see süsteem vabatahtlikuks vähemalt nii kaua, kui ta ei toimi. see ei tähenda seda, et me ütleme talunikele, et seda süsteemi ei ole vaja edasi arendada või sisse viia, aga et asjad küpseksid, selleks on vaja aega ja peale selle on väga tähtis, eriti just rahvatervise huvides, küsimuse alla seada see elektrooniline identifitseerimine, kui ta ei toimi rahvatervise huvides on meil väga tähtis ohutus ja niikaua, kui seda ohutust ei ole võimalik tagada, peaksime me jääma vabatahtliku süsteemi juurde, aitäh! suur tänu ja järgmisena sõna härra Baftonile üheks minutiks, palun. proua juhataja mul on äh, tõsiseid kõhklusi äh, veiseliha elektroonilise identifitseerimise kohta, ma olen siin kojas püsti seisnud äh, mitu korda selleks, et astuda vastu äh, Äh, lammast elektroonilisele identifitseerimisele, see elektrooniline märgistus äh, kõrvades on väga problemaatiline ja kui selline süsteem sisse tuuakse, peab see olema vabatahtlik ja ei pea äh, äh seda sugugi üle vaatama viie aasta pärast, nii nagu mõned siin arvavad, selleks et asi muuta kohustuslikuks äh,. Ühendkuningriigi karja äh, identifitseerimissüsteem toimib väga hästi ja kui me hakkame seda kaasajastama, siis seda tuleb teha ilma igasuguste äh, kartusteta, sellepärast et hakatakse karistama läbi risttasuvustoetuste ja nii edasi äh, loomakari eh, Suurbritannias on peaaegu pool aastat väljas ja seega osad märgid lihtsalt kaovad ära, see on normaalne. aga meie piimatööstus on põlvili, eh, loomalihatööstus pärast aastaid ähm, Äh, kahjumis olemist on lõpuks ometi hakanud pead tõstma. Äh, me oleme, peame vastu astuma öö, äh, odavatele mm, importidele ja kui nüüd kogu see asi rappa jookseb selle komisjoni ettepanekuga, siis on meie loomatöö, loomalihatööstus jällegi põlvili. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Fernandes. suur tänu. toiduohutus on kindlasti teema, mis äh, Euroopa tarbijaid murelikuks teeb ja selleks, et tarbijatele infot tagada, peaks olema teave saadud lihtsate eh, protsesside tulemusena, mitte läbi suure bürokraatia. kui me räägime veiseliha märgistamisest, siis loomulikult on vaja korrektset teavet, loomulikult valeinfot ei saa edastada, kuidas on loom kasvatatud, millise kvaliteediga on liha ja nii edasi see on tarbija jaoks väga oluline ning see ongi teema, millega me täna tegeleme. Äh, loomaliha on äh, väga tundlik küsimus äh, Euroopa Liidu turul, kolmandatel riikidel mitmetel on, hoiavad pilku peal, mis me siin teeme, ning loomade heaolu küsimused ei ole nendes riikides just esikohal aga kui sealt vedada Euroopa Liitu liha sisse, siis peab olema see täpselt samamoodi kontrollitud mm, süsteemi osa. niisiis on vaja ühenduse meetodit, mida rakendatakse igal pool selleks, et moonutusi konkurentsis vältida. sellepärast peaks olema kõikide liikmesriikide jaoks kohustuslik rakendada sama süsteemi. Grazie, la parola all'on- suur tänu ja kolleeg Tanasescu, palun poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid, ma tahaksin äh, välja tuua tõsiasja, et äh, kuigi äh, veise, veiste elektrooniline identifitseerimine võib kujutada endast rahalist kulu, väikestele talunikele ei kaalu see siiski üles rahva tervisele esitatavaid eeliseid. olgu see süsteem siis kohulik, kohustuslik või vabatahtlik, peavad liikmesriigid kohustuslikus korras lihtsustama selle süsteemi sissetoomist väiketalunike jaoks peab neid toetama siis läbi riigiabi või läbi maaelu arenguprogrammide. ma arvan, et tehnoloogiline areng äh, aitaks meil kindlasti loomade tervist paremini hinnata ja me peame parandama andmepankasid ja äh, nendele juurdepääsu, kui haiguspuhang äh, peaks esile kerkima on väga oluline, et äh, liikmesriigid võtaksid vastu seadusandluse, mis käib siiski kaasas uue, uute tehnoloogiatega. ärgem unustagem seda, et see tehnoloogia aitaks ju ka ühtlasi otsetoetuste haldamist paremini, mis makstakse välja talunikele elavkarja eest. lisaks äh, sellele informatsiooni läbipaistvus äh, ja tarbijate ähm, äh, äh, teadlikkus oleks kindlasti ka parem, kui toodaks sisse selline elektrooniline süsteem. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Pitsoto. Abolire l'etichettatura facoltativa delle carni bovine è una decisione sen- senza senso e controproducente, tanto per i... ma arvan, et praegune ettepanek ei ole väga hea ei loomi ega tarbijat silmas pidades ning äh, läbipaistvust see kindlasti ei taga. hoopis teises suunas liigume kahjuks. praegu äh, kaldume me kõrvale märkimissüsteemist ja see tähendab, et tarbijat eksistatakse. see ei ole kindlasti mitte ühisturu kasuks ning ei toeta ka lihatootmist. Itaalias oleme väga tihti näinud seda, et müüakse, ostetakse loomaliha, aga segaseks jääb selle päritolu nii et kindlasti on vaja teada, mis äh, sorti loomadega on tegu, kustkohast on need loomad pärit äh, ja nii edasi. Äh, tänane süsteem tegelikult enam-vähem toimib, inimestel on õigus teada, mida nad ostavad, mida nad söövad ja sedamoodi peaksime ka edasi töötama. homme toimub hääletus ja me peame kindlasti oma vastutustunnet siin üles näitama järgnevalt palun kolleeg Liisa kaheks minutiks. suur tänu, proua president, proua volinik, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu Sofii Okoniile, kes selles valdkonnas on väga suure töö ära teinud. tema töö ei olnud lihtne, komisjonis olid äh, suured eriarvamused ja pole mitte mingi saladus ka see, et isegi fraktsioonide sees äh, Äh, pandi väga palju erinevaid raskuskeskmeid, aga tegemist on väga hea ettepanekuga, mille võib edasi saata nõukogule. meie jaoks on väga tähtis, et tarbijakaitse oleks esikohal. me õppisime hullulehmatõve kriisist, aga samal ajal talunikud tegid meile selgeks, et importliha puhul peame me rohkem tähelepanu pöörama sellele, et paika pandud reeglitest peetakse ka tõesti kinni. me ei soovi ka tõesti sisse viia äh, Äh, liigset bürokraatiat ja nüüd me peamegi mõtlema, kuidas me saame maksimaalselt tarbijaid kaitsta, ilma et me sisse viiksime mõttetut bürokraatiat. seepärast me äh, artikkel üks tei-, üks lõige neljateist veel kord täpsustasime, me ütlesime seal, et äh, liha märgistamisel tuleb anda teatud infot, mis siiamaani oli vabatahtlik, aga me soovime ka, et sellest kriteeriumist kinnipidamist kontrollitakse. härra Schnellhardt küsis siiski siis kohe komisjonilt, et kuidas on võimalik hoolitseda sellest, et tarbijaid ei eksita, eksitata. ja meie ütlesime, et kohalikud ametivõimud peavad seda tegema ja tarbijatele ka siis äh, tulemustest teada andma. nüüd algavad läbirääkimised nõukoguga ja ma arvan, et kõik osapooled peavad üles näitama paindlikkust selleks, et saavutada ühist eesmärki ja võib-olla ministrite nõukoguga läbirääkimisi pidades saame me veel uut informatsiooni, mida meil on võimalik ka siis lõplikku projekti sisse kirjutada, suur tänu! suur tänu ja järgmisena härra Pirillo, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president! määruse muutmine ja elektroonilise identifitseerimissüsteemi sisseviimine ning teatud kriteeriumite ärakaotamine ja vabatahtlik äh, kui märgistamise süsteem, märgistamise süsteemi sisseviimine on väga tähtis selleks, et äh, tagada äh, loomatervis ja rahvatervis. et vabatahtlik süsteem ära kaotatakse, äh, nõrgestab tarbijate seisukohta. Äh, tarbijad soovivad rohkem informatsiooni liha kohta, soovivad teada saada, kuidas neid loomi peeti ja kuidas neid tapeti see on väga tähtis tarbijate jaoks, sellepärast et neil on siis võimalik teha teadlikke valikuid komisjon kritiseerib vabatahtlikku märgistamist. komisjon on öelnud, et see on liiga bürokraatlik ja ei vasta äh, ne-, nendele eesmärkidele, mida soovitakse saavutada. kuidas komisjon sellele järeldusele jõudis, kas te viisite läbi mingeid proove või simulatsioone? vähemalt Äh, meie oleme näinud, et äh, selle süsteemiga on võimalik äh, väikese raha eest anda väga palju informatsiooni tarbijatele. suur tänu ja järgmisena kolleeg Sõrbu, palun. suur tänu, proua juhataja. Rumeenias kolmandik elanikkonnast on hõivatud põllumajanduses ja väga paljud nendest on väiketootjad ja ma tahaksin teie tähelepanu viidata sellele, et meie kannatame vastutust selle eest, et väiketalunikule oleks suunatud see seadusandlus. Nende talunike jaoks on Euroopa seadusandlust tihti täiesti võimatu reaalsusesse tõlgendada, see asi on nende jaoks liiga büro-, demokraatlik. jah, rahvatervise eest tuleb võimal-, võidelda, aga me ei tohi võtta vastu selliseid eh, seadussätteid, mis eh, väiketalunikud ohtu seavad. no nüüd ehm, see veiseliha märgistamise vabatahtlus, vabatahtlikkus või kohustus. kandma ei pea kõige suuremat koormat väiketalunikud, mina arvan, et just nende tootjate jaoks, peab elektrooniline identifitseerimine jääma vabatahtlikuks. see tootjakategooria äh, väärib kaitset äh, abi, äh, sellepärast et nemad on need, kes kõige tervema karja üleval peavad. suur tänu! suur tänu, järgnevalt härra Nikolson üheks minutiks Uh, uh, I... suur tänu, president, tahaksin kõigepealt tagada raportööri väga hea koostöö eest, mis selles tööprotsessis on olnud ning äh, ma ütlen kindlasti, et me jagame seda vaadet, et veiste elektrooniline identifitseerimine ning loomaliha märgistamine on oluline ning suur tänu selle suure töö eest. ma toetan veist elektroonilise identifitseerimise süsteemi sisseviimist vabatahtlikul alusel, sellepärast et ma arvan, et praegu on see parim viis edasi liikuda. võib-olla tulevikus mingil hetkel saame me selle teema juurde tagasi pöörduda, aga praegu ma arvan, et kindlasti vabatahtlikkus peaks olema oluline, mitte kohustuslikkus, nii nagu seda on ka palutud ma olen elektroonilise identifitseerimise poolt üldiselt, sellepärast et karja puhul, eluskarja puhul on see oluline, aga me oleme näinud ka probleeme näiteks lambakasvatussektoris, kui see kohustuslikuks tehti, see tõi raskusi kaasa mitmetele põllumeestele, kes Äh, kasvatavad äh, lambaid, eriti Ühendkuningriigis äh, ja nii edasi. kogu süsteem ei töötanud väga hästi, nii et selles valguses ma kindlasti ootan selle süsteemi parendamist, tehnoloogia on olemas selleks, et Euroopa Liidus seda süsteemi rakendada, eriti oluline on see, kui me tahame üleüldiselt konkureerida, aitäh! Grazie! suur tänu! järgnevalt palun proua Toots pooleteiseks minutiks suur tänu, proua president. mis puudutab veist elektroonilist identifitseerimist, siis ma toetan äh, vabatahtlikku lähenemist, mis tähendab seda, et juhtimissüsteemide äh, duubeldamine lõpeb ära ning halduskoormust peaks põllumeeste jaoks ja ametivõimude jaoks vähendama. liikmesriikidel peaks olema paindlikkus, et otsustada omaenda süsteemi jaoks, mis nende põllumeestega sobib, eluskarja jaoks sobib ning tööstuse jaoks sobib. Ühendkuningriigis ei kasuta enamik äh, talupidajatest elektroonilist äh, süsteemi ning seetõttu ei ole identifitseerimissüsteemi kohustuslikuks muutmine hea, äh, sellepärast et see ei too kaasa midagi head ei põllumeeste ega maksumaksjate tarvis see toob kaasa lihtsalt rohkem kui vajalikku bürokraatiat komisjoni poolt. sajaprotsendiline täpsuse määr ei ole võimalik, kuna tehnoloogias on lüngad. kui komisjon ei võta pragmaatilisemat lähenemist, siis talupidajad Ühendkuningriigis ja Põhja-Iirimaal ning igal pool mujal Euroopa Liidus äh, neid karistatakse ristvastavuse reeglite eiramise pärast. komisjon peab ka lambakasvatussektoris probleemid lahendama enne, kui liigseid reegleid äh, surutakse peale äh, piimakarja või veiste kasvatuse jaoks. me peame paindlikkust suurendama see parendab äh, turu konkurentsivõimet, äh, põllumeeste positsiooni ning äh, tarbijad saavad teha teadlikke valikuid, see on väga suur ülesanne nõukogu läbirääkimistele minekuks. suur tänu! ja edasi läheme vaba mikrofoni vooru juurde ning kolleeg Nikolescu. suur tänu, proua juhataja! mina kuulun nende hulka, kes äh, on alati toetanud komisjoni ettepanek äh, tuua sisse vabatahtlikult äh, veiste elektrooniline identifitseerimine ja on täiesti selge, et sellel on teatavad eelised, jälgitavus, ähm, aga see süsteem peab jääma vabatahtlikuks, liikmesriigid võivad selle küll jah, mingil hetkel kohustuslikuks muuta, aga seadmata siis ohtu väiketootjaid kui me selle elektroonilise identifitseerimise tühistame, siis tuleb kuidagi teistmoodi tarbijat äh, teavitada, see süsteem peab olema lihtne ja arusaadav, aga mina arvan, et see süsteem seda just ka ei tee, peab, see peabki jääma alles, kolleeg Jaar, palun. suur tänu, proua president, suur tänu raportöörile otse loomulikult soovime me lihtsustamist, me soovime bürokraatia vähendamist ja me soovime tõesti vähem bürokraatlikke nõudmisi, kuid sellegipoolest soovime me, et süsteemid toimiksid, et meil oleks elektri-, elektrooniline informatsioonisüsteem ja me ei soovi seda lõhkuda ja seepärast tuleb meil tõesti tunnistada, et rakendamismäär erinevates liikmesriikides on erinev ja, ja seetõttu on meil vaja poliitilist kompromissi ning seetõttu me ei tohiks seda süsteemi, elektroonilist süsteemi mitte ära keelata ja me peaksime ta vabatahtlikult sisse viima. ja peale selle oleks äh, tähtis ka see, et põllumajanduses tõesti veiste elektrooniline identifitseerimise süsteem sisse viiakse tulevikus ja seega vabatahtlik süsteem esimese sammuna oleks väga tähtis. ja peale selle ma arvan, et meil tuleb seda määrust vaadata üle kiiremini, mitte iga kümne aasta tagant. Äh, talunikel oli probleeme äh, lammaste elektroonilise identifitseerimissüsteemi sisseviimisega ja me peame hoolitsema sellest, et me ei kordaks neid vigu nüüd veiste puhul. suur tänu, edasi kolleeg Skotta, palun signor presidente onorevoli colleghi come membro supplente suur tänu, president, head kolleegid. põllumajanduskomisjonis ja ka keskkonnakomisjonis äh, oleme selle äh, dokumendi kallal juba töötanud. mulle tundub, et komisjon ei pööra tähelepanu kõige olulisemale. nimelt äh, tõuarendajad ja loomakasvatajad on kõige tähtsamad. me räägime siin vabatahtlikust märgistamisest, see võimaldab tootjatel eh, kaasata eh, lisainformatsiooni, kui nad selleks vajadust näevad ning ma arvan, et tootjad loodavad meie peale, aga meie tõmbame selle võimaluse lihtsalt maha. me peame tagama, et meie põllumehed saavad tarbijatega suhelda niivõrd läbipaistvalt kui võimalikult, eh, me räägime läbipaistvusest, tarbijate teavitamisest ja nii edasi, aga samas me ütleme, et ei, selliseid meetmeid me ei saa kindlasti kohustuslikuks muuta, mis tarbijaid eh, kõige paremini aitaksid. see aga viib eh, toodete kvaliteedi langusele ning eh, põllumajandussektorist tulevad madalama kvaliteediga tooted Oleg Moltser, palun. presidentin. proua president, pärast seda, kui nüüd meil on iga paari kuu tagant siin toiduohutusega probleeme, ei usalda tarbijad enam meid ja meil tuleb tarbijate usaldus taastada, kuid meil ei ole võimalik äh, seda siduda suurte kuludega talunikele, sest viimastel aastatel on tootmiskulud äh, põllumajanduses ebaproportsionaalselt äh, suurenenud võrreldes kuludega. meil on probleeme olnud loomasöödaga ja loomasööda hinnad on seetõttu väga kõrgeks läinud. tihti öeldakse, et selle põhjuseks on ka keskkonnamäärused, seepärast on eriti tähtis, et me parandaksime olukorda, kuna praegune olukord võib tõesti väiketalunikel lõpule peale teha. mul on jäänud mulje, et komisjon on praegusel hetkel aruteludest õigesti aru saanud, ta on aru saanud, et kohustuslik süsteem toob teatud ettevõtetele väga halvad tagajärjed kaasa ja seepärast on tähtis, et see jääks vabatahtlikuks. Grazie, la parola al commissario Reding. suur tänu, järgnevalt volinik Reding, palun. president see arutelu oli väga huvitav ja ma kuulasin hoolikalt kõiki erinevaid arvamusi, mida kolleegid väljendasid. tahaksin öelda, et komisjoni poole pealt me leiame, et meie ettepanek oleks hea rahvatervise, loomade heaolu ning toiduohutuse aspektist. ning samuti vähendaks halduskoormust veisekasvatussektoris tuletaksin teile meelde, et just käesolev parlament hääletas resolutsiooni üle, mis kutsus komisjoni üles vähendama halduskoormust ning kogu koda seda ettepanekut toetas. mis puudutab nüüd äh, konkreetseid probleeme selles vallas, siis autoriseerimissüsteemi vabatahtlikuks märgistuseks vaja ei ole, sellepärast et horisontaalsed sätted loomaliha märgistamise osas eh, rakenduvad siin. samuti on oluline see, et vabatahtlik loomaliha märgistamine kaasab teavet, mis puudutab toote kvaliteeti ning mitte terviseküsimusi. Eh, kohustuslik loomaliha märgistamine kaasaks ka eh, tervist puudutavaid küsimusi ja seetõttu mi-, arvan mina, et oluline on see, et parlament annaks oma nõusoleku nii, et me saaksime alustada vajalikke läbirääkimisi ning kokkuvõttes aitaks see veiste elektroonilise identifitseerimise süsteemi äh, üles ehitada nende poolt, kes tahaksid sellesse süsteemi lülituda ning see aitaks ka vähendada selliste tehnoloogiate eh, hinda väiketalunike jaoks. Grazie commissario, la parola ora alla... suur tänu, eh, proua volinik ja nüüd annaksin sõna lõpetuseks proua raportöörile, proua Okonile. suur tänu, proua juhataja, austatud eh, proua volinik, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada variraportööri, kes äh, on olnud väga konstruktiivne selle äh, asja suhtes. minu jaoks on rahva tervis ja eurokodanike tervis on väga oluline. aga selle raportiga me ei seagi ohtu rahva tervist veiste identifitseerimissüsteem on olemas, aga ta ei ole elektrooniline, aga jälgitavussüsteem on väga hästi toimiv ja on olemas ja ma ei saa aru, eh, miks te arvate, et me seame rahva tervise ohtu härra Pafton ütles eh, proua Reimers ja proua Girling samuti, et eh, tehnoloogia Eh, mis võimaldab elektroonilist identifitseerimist, ei ole praegu meie meelest usaldusväärne. jääme ära ootavale seisukohale ja vaatame, et kas see süsteem tõesti toimib. kui ta on usaldusväärne, siis otsustame, et ta võiks muutuda kohustuslikuks lisaks sellele ma olen täiesti nõus ilma igasuguste probleemideta sellega, et me mõtleme sellele, et viie aasta pärast asja vaatame üle ja kui tehnoloogia on arenenud edasi ja me võime temale lootma jääda, siis äh, teeme asja kohustuslikuks. aga tegemist on ju siin äh, ka öö, äh, mõneti vääriti mõistmisega, ma ei sea ohtu rahva tervist on väga oluline see, et äh, loomalihasektoris loomulikul viisil võetakse süsteem kasutusele. Äh, see kiip, mis äh, viiakse looma keresse, maksab üks euro ühe karjalooma kohta, aga see jah, ei ole kallis, aga selle kiibi haldamise süsteem on väga kallis ja ma arvan, et ähm, me peaksime siiski äh, kaitsma oma talunike äh, järjest suureneva konkurentsi eest. Äh, proua Pitsotole ma ütleksin, et ma ei taha sugugi kaotada vabatahtlikku märgistussüsteemi, aga nii nagu proua volinik väga õigesti ütles, me ei räägi siin vabatahtliku märgistuse süsteemi äh, tühistamisest, vaid selle menetluse lihtsustamisest. kõik aspektid, mis on seotud meie kodanike äh, tervisega, on ju äh, kohustuslikus korras väga reguleeritud, kogu seda asja me ei taha sugugi seada mm, ohtu, märgistustel peavad olema kirjas kõik rahvatervist puudutavad asjad ja ma öö, äh, ütlen teile kindlalt, et on oluline see, et me peaksime üksteist kuuskümmend üheksa murd kaks tuhat üksteist määrust alal hoidma märgistamise kohta, seda te pidasite silmas horisontaalse seadusandluse all, volinik, ehk teisisõnu, kõik äh, lihatooted, sealhulgas ka siis veise- ja loomaliha, äh, lähevad ühtse süsteemi alla ma tahaksin tänada südamest kolleege, kes toetavad minu ettepanekut homsel hääletusel. ühte asja ma tahaksin veel täpsustada. nimelt me sihime jätkuvalt, et kokkulepet esimesel lugemisel on väga oluline, et see kokkulepe tuleks vastavalt viiskümmend seitse Euroopa Parlamendi kodukorrale paluksin ma homme lõpphääletus resolutsiooni osas edasi lükata. ma tahaksin, et me alustaksime kohe triloogis arutelusid ja tuleksime siis täiskogu ette tagasi ja paneme hääletusele triloogi arutelude tulemise, tulemuse esimesel lugemisel, suur tänu! suur tänu, proua Okoni! arutelu on sellega lõppenud ja hääletame homme keskpäeval. aga nüüd siis vastavalt päevakorrale tulemas äh, proua Flotre äh, raport Euroopa riikide väidetav kasutamine kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikkuseks kinnipidamiseks luurekeskagentuuri poolt. ma tahaksin anda sõna proua Flotrele, kellel on viis minutit. Äh, suur tänu, üheksa kuud